So good morning. tere hommikust, daamid ja härrad. seitse minutit on kell juba üheksa läbi, nii et tere tulemast ja saame alustada komisjoni koosolekuga. see on esimene suurem hääletamine meil, nii et loodetavasti kõik saab tehtud järgmise pooleteist tunni jooksul maksimaalselt. kõigepealt päevakorra vastuvõtmine mul on siin üks märkus, nimelt raportööri palvel, kes koostas arvamused INTA nimel Euroopa Liidu Vietnami vabakaubanduslepingu kohta ja Euroopa Liidu Vietnami investeeringute kaitselepingu kohta ja teda toetavad ka variraportöörid, nii et tema palvel muudatused tänasesse päevakorda. päevakorrapunktid seitse ja üheksa, need käsitlevad nõusoleku menetlust IPA ja FTA kohta aset ei leia ja kümnes päevakorrapunkt mitteseadusloomeline kaasa, kaasnev resolutsioon Euroopa Liidu Vietnami FTA kohta kõigepealt tuleb hääletusele ja pärast seda hääletame investeeringute kaitselepingud üle Vietnamiga kui vastuväiteid ei ole, siis oleme nende muudatustega päevakorra projekti kinnitanud. hästi teine punkt, mul ei ole mingeid teadaandeid teha, nüüd kolmas päevakorrapunkt, saame kolmekümnenda septembri, esimese oktoobri ja neljateistkümnenda oktoobri protokollid kinnitada, märkusi ei ole, mis tähendab, et saame kohe edasi minna neljanda päevakorrapunkti juurde, milleks on hääletamine. palun pange oma hääletuskaardid valmis ja kõigepealt me hääletame inimõigusi ja demokraatiat maailmas ja kaks tuhat kaheksateist aasta aruanne. ja ma palun, et Isabel Viiser-Liima võtab sõna. väga palju on siin praegu saginat, palun istuge maha jah, kaks korda on seda teemat siin tutvustatud, nii et täna ma lihtsalt tahan väga tänada kõiki, kes osalesid selles töös. tahan personalisaadikuid tänada. samuti tahan tänada selle õhkkonna eest, mis valitses nendel aruteludel. suur tänu. Thank you, any further? suur tänu, rohkem märkusi ei ole, siis alustame Rahel, palun näita mulle alati. meil nii palju elektroonilisi hääletusi siis vaja ei ole. meil on fraktsioonide põhine hääletamine enamasti. kõigepealt kompromiss üks, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud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 kontrollime selle üle. muudatusettepanek kuuskümmend kaheksa, hääletus algas. kolm on puudu. kaks on puudu. kaks kolleegi. Need on kõik. hääletus lõppes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 muudatusettepanek üks, tagasi lükatud. kaks poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle muudatusettepanek number kaks. So it's closed lõppes hääletus, tagasi lükatud. kakskümmend üheksa poolt, kolmkümmend viis vastu. muudatusettepanek kolm ja neli, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss viis poolt, vastu, erapooletud. kontrollime viienda üle, muudatusettepanek viis Raissenilt. One missing.

Been... niisiis, see muudatusettepanek on tagasi lükatud. edasi kuus, seitse, kaheksa ja üheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kümme, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üksteist langeb ära kaksteist ja kolmteist ka, neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuusteist poolt, vastu, erapooletud. ma arvan, et kontrollime üle muudatusettepaneku kuusteist. vaba hääletus, muudatusettepanek kuusteist, hääletus algas. lõppes, vastu võetud seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksateist ja kakskümmend poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle, üheksateist poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle, üheksateistkümnes ja kahekümnes hääletus algas. hääletus lõppes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 Need on kõik volitused. kakskümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kakskümmend üheksa, kontrollime üle, hääletus algas. One missing. One missing. üks on puudu. The vote is closed. hääletus lõppes.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 vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend üks ja nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kolm ja nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle. nelikümmend kolm ja nelikümmend neli hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. nelikümmend viis Vandaalen poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend seitse kuni nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend üks ja viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu, tagasi lükatud, viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud kontrollime üle viiskümmend kuus. hääletus lõppes, tagasi lükatud. nii ja nüüd hääletame resolutsiooni projekti üle muudetud kujul, lõpphääletus, hääletus algas kolm kolleegi on puudu. ärgake üles. kolm kolleegi ei ole veel hääletanud. nii, hästi, olgu, hääletus lõppes, nelikümmend kaheksa poolt, kuus vastu. õnnitlused raportöörile. ja läheme kohe edasi viienda päevakorrapunkti juurde. ja hakkame kohe hääletama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 erapooletud. kontrollime üle, sada üheksakümmend kaks hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss kuusteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. sada üheksakümmend viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kontrollime üle. sada üheksakümmend viis, hääletus algas. hääletus lõppes. üsna selge tulemus. edasi sada üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud. ma arvan, et see lükati tagasi, aga kontrollime üle. hääletus lõppes. tagasi lükatud. kakssada poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, aga kontrollime ka uuesti selle üle. hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. kakssada üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada viisteist poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üle, kakssada viisteist hääletus algas. hääletus lõppes, tagasi lükatud. kakssada kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kakskümmend viis proua Piri, kes poolt, vastu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 kompromiss kakskümmend kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. edasi kakssada kaheksakümmend üheksa, härra Pašescu, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime üle, hästi. kakssada üheksakümmend, kontrollime üle, hääletus algas hääletus lõppes. võib-olla jah, heita pilk peale kogu komisjonile. kaks üheksa üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaks üheksa kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaks üheksa kolm poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaks üheksa neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaks üheksa viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks üheksa viis võeti vastu, siis see täiendus härra Castaldolt ka, kes poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaks üheksa seitse, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolm, üks, kaheksa poolt, vastu, erapooletud. ma arvan, et see võeti vastu, aga kontrollime üle. hääletus algas. Closed. It's adopted. vastu võetud kolm, üks, üheksa poolt, vastu erapooletud. peame ka selle üle kontrollima, kolm, üks, üheksa. It's closed. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. kolmsada kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada kakskümmend üks poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend üheksa poolt, vastu võetud, kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmsada kolmkümmend kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kolmsada kolmkümmend neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kolmsada kolmkümmend viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss kolmkümmend kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss kolmkümmend kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, komp-, kompromiss kolmkümmend neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss kolmkümmend viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, ja muudatusettepanek kolmsada viiskümmend kuus. Halitski, Sikorski poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada viiskümmend seitse Lopes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada seitsekümmend kaks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmsada seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmsada üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud kontrollime, muudatusettepanek kolmsada üheksakümmend neli, hääletus algas. hääletus lõppes. üsna selge tulemus. kolmsada üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss nelikümmend poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kamp kakskümmend kaheksa, kakskümmend kuus proua Pirilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kaheksa härra Donchon poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, muudatusettepanek kakskümmend kaheksa, hääletus algas. hääletus lõppes, vastu võetud. kompromiss nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend poolt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 vabandust, muudatusettepanek seitse, mitte kompromiss. muudatusettepanek kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd saame hääletada elektrooniliselt raportit muudetud kujul. hääletus algas. neli on veel hääletamata, kolm, kaks, üks kõik on nüüd hääletanud, hääletus on lõppenud. vastu võetud nelikümmend seitse poolthäält, kaksteist vastuhäält. sellega oleme siis ühele poole jõudnud, aitäh! suur tänu variraportööridele suurepärase koostöö eest! ja läheme nüüd edasi. päevakorrapunkt number kuus ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamine. kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta aastaaruanne raportööriks on härra Donchon, härra Donchon, kas soovite sõna? ei? sellisel juhul hakkame aga hääletama. kompromiss üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, ta tagasi lükatud. nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend nelikümmend seitse nüüd langesid vahepealt kõik ära, kui ma õigesti aru sain kolmkümmend üheksa ei võetud vastu, nii et tegelikult hääletame nelikümmend kaks muudatusettepanekut äh, kolleeg Naimanilt. kes on poolt? vastu. erapooletud. tagasi lükatud. nelikümmend kuus, kes on poolt? vastu. erapooletud. tagasi lükatud. nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime, kuuskümmend kolm kuuskümmend kolm. hääletus lõppes, tagasi lükatud. kompromiss neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss viis, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend viis. Paet ja teised poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud kontrollime muudatusettepanekut üheksakümmend seitse, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada üks langeb ära, ei seda lükati tagasi. jah, sada lükati ju tagasi, jah. Ähm, midagi on siit nagu puudu, ah jah. Äh, Mihhail Kaaleri suur hetk on saabunud, kes toetab muudatusettepanekut sada üks poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda hääletus lõppes, vastu võetud. sada kaks langeb nüüd ära mm. -hmm. kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada üheksateist, sada kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda, hääletus algas. hääletus lõppes, tagasi lükatud. kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kolmkümmend, sada nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend kaks ja sada nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada nelikümmend kaheksa poolt, vast-, kontrollime seda või? Mhm. sada nelikümmend viis, kontrollime seda hääletus lõppes. selgelt tagasi lükatud sada nelikümmend kaheksa poolt, sada nelikümmend kaheksa, sada nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. tagasi lükatud vist jah, kontrollime seda. sada viiskümmend kaks. hääletus algas hääletus lõppes, tagasi lükatud. sada nelikümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, sada viiskümmend poolt, vastu erapooletud. kontrollime seda. härra Kastaldo. hääletus lõppes vastu võetud kakskümmend kuus poolt, kakskümmend viis vastu, sada nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. aga kontrollime seda. sada viiskümmend kolm, hääletus algas mulle just anti teada, et sada viiskümmend kolm tegelikult langeb ära, nii et me ei pea seda hääletama üldse. väga tore. Äh, ja sada viiskümmend üks. seda peame vist hääletama, jah? Mhm. sada viiskümmend üks, proua Sovkolt poolt, vastu, erapooletud. kontrollime. sada viiskümmend üks, hääletus algas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 kontrollime sada viiskümmend üheksa, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. sada viiskümmend seitse Mihhail Kaalerilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud taevas, tule appi. sada viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud. kontrollime saja kuuekümnendat, hääletus algas. hääletus lõppes, vastu võetud sada kuuskümmend üks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud sada kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, sada kuuskümmend neli, hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud. sada kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud kontrollime sada kuuskümmend kaheksa, hääletus lõppes, vastu võetud. sada kuuskümmend üheksa, sada seitsekümmend poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. sada seitsekümmend üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. sada seitsekümmend kaks langeb ära, väga hea. sada seitsekümmend kolm langeb ära mm. -hmm ja nüüd siis sada kaheksakümmend üks. Horvath, Asmani, Benjan, Groschel poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üheksa A poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud kontrollime sada üheksakümmend, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. sada kaheksa, üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu, tagasi lükatud, kompromiss kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. kontrollime, sada üheksakümmend kaheksa, hääletus algas. hääletus lõppes, tagasi lükatud. sada üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada kolm ja kakssada neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kaks poolt, vastu, erapooletud. kakssada kaks, kontrollime proua Kankolt. hääletus algas. kakssada kaks. hääletus lõppes, vastu võetud kakssada üks poolt, vastu, erapooletud. kontrollime uuesti. hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. kakssada viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kakssada seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kümme, A poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kaksteist, proua Kanjet, Kanjetelt poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, kakssada kaksteist, hääletus algas hääletus lõppes, vastu võetud. kakssada kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada viisteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada üheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada seitseteist poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud kakssada neliteist poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, kakssada neliteist, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. ja mida me siis nüüd edasi teeme? kaks kuusteist proua Neumannilt poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime. kakssada kuusteist proua Neumannilt. hääletus lõppes, tagasi lükatud. kompromiss üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada kakskümmend neli poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kakskümmend seitse poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kakskümmend kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kakssada kakskümmend üheksa poolt, vastu erapooletud. kontrollime, kakssada kakskümmend üheksa hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud. kompromiss kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. komp-, kakssada nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud <laughs> vabandust, kompromiss viisteist, vabandab esimees poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, kakssada viiskümmend neli, hääletus algas. hääletus lõppes kakssada viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, kakssada viiskümmend viis hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud kakssada viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada viiskümmend kaheksa pool, vastu, erapooletud. kontrollime kakssada viiskümmend kaheksa, hääletus algas hääletus lõppes, vastu võetud. kakssada kuuskümmend langeb ära, kakssada kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud kontrollime kakssada kuuskümmend kaks, hääletus algas vabandust, kakssada kuuskümmend kuus hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. kakssada kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, kakssada kuuskümmend viis hääletus lõppes. proua Neumann võitiski. nüüd me ei pea enam rohkem kontrollima asju. <laughs> kakssada kuuskümmend viis võeti vastu, siis kakssada kuuskümmend neli langeb ära ja oleme jõudnud juba kompromissini kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud. kontrollime hääletus algas. hääletus lõppes, tagasi lükatud. kompromiss seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud AFCO muudatusettepanek langeb ära, mis üldse siin teeb? kakssada kaheksakümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kompromiss kaheksateist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kakssada üheksakümmend neli poolt, vastu e-, erapooletud. kontrollime kakssada üheksakümmend neli, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kakssada üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, kakssada üheksakümmend seitse hääletus algas. hääletus lõppes, selgelt vastu võetud kakssada üheksakümmend kaheksa, kakssada üheksakümmend üheksa, kolmsada poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmsada üks poolt, vastu, erapooletud. kontrollime härra Kastaldu muudatusettepanekut, hääletus algas. hääletus lõppes, tagasi lükatud. kolmsada kaks härra Peeters, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada kolm poolt, vastu, erapooletud kontrollime muudatusettepanekut kolmsada kolm, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kas siit midagi kuskilt langeb ära? ei lange. kolmsada neli poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada viis poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada neliteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada viisteist, kolmsada kuusteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada seitseteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada kaheksateist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kolmsada üheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmsada kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmsada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmsada kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmsada kakskümmend poolt, vastu, erapooletud kontrollime kolmesaja kahekümnendat, hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud. kolmsada kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime kolmsada kakskümmend kolm, kakskümmend neli poolt, vabandust, hääletus algas vastu võetud. kolmsada kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. terve lehekülg, saame üle hüpata sellest, kolmsada nelikümmend poolt, vastu, erapooletud kontrollime kolmesaja neljakümnendat hääletus algas. hääletus lõppes, tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmsada nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud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 Jeffrey Van Ordenilt teistelt poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmsada kaheksakümmend seitse härra Sikorskilt poolt, vastu, erapooletud. kontrollime kolmesaja kaheksakümne seitsmendat vastu võetud. kolmsada kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime kolmsada kaheksakümmend kaheksa, hääletus algas. kolmsada kaheksakümmend kaheksa. hääletus lõppes. vastu võetud kolmsada kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime kolmesaja kaheksakümne üheksandat. kas mul on vale hääletusnimekiri? <laughs> hääletus lõppes, vastu võetud. kolmsada üheksakümmend poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kolmsada üheksakümmend üks poolt, vastu, tagasi lükatud. kolmsada üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud kontrollime, kolmsada üheksakümmend kuus hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. ja härra Vašikovskil on järgmine muudatusettepanek kolmsada üheksakümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda. hääletus algas hääletus lõppes vastu võetud. kompromiss kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelisada viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelisada kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelisada seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelisada kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud nelisada üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelisada kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelisada kaheksateist, Paet ja teised poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelisada üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelisada kakskümmend poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, nelisada kakskümmend üks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, nelisada kakskümmend kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, nelisada kakskümmend kolm poolt, vastu erapooletud. kontrollime, nelisada kakskümmend kolm hääletus algas. vastu võetud, nelisada kakskümmend neli poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. nelisada kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelisada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelisada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud. kontrollime nelisada kakskümmend viis, hääletus algas hääletus lõppes, tagasi lükatud. nelisada kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelisada kakskümmend üheksa, nelisada kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelisada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime nelisada kakskümmend kaheksa, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. siis järgmine on, langeb ära. nelisada kolmkümmend kolm poolt. vastu, erapooletud. kontrollime, nelisada kolmkümmend kolm, mu hääletus algas vastu võetud. siis äh, nelisada kolmkümmend seitse, Urmas Paet ja teised poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelisada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelisada nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelisada kolmkümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. nelisada viiskümmend üks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime neljasaja viiekümne esimest, hääletus algas. hääletus lõppes selgelt tagasi lükatud. nelisada viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, nelisada viiskümmend kaks. hääletus lõppes, tagasi lükatud. nelisada viiskümmend kolm poolt nelisada viis, nelisada viiskümmend neli siiski. Jaan Oimenilt poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelisada viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelisada viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelisada viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud nelisada viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelisada viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud nelisada viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelisada kuuskümmend eh, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelisada kuuskümmend üks poolt, vabandust, see nelisada kuuskümmend üks, neli poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud, nelisada kuuskümmend kolm poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud, nelisada kuuskümmend kaks poolt vastu, erapooletud. kontrollime nelisada kuuskümmend kaks, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. kolmkümmend üks kolmekümne vastu. nelisada kuuskümmend üks langeb ära, lähme neljasaja kuuekümne kuue juurde, nelisada kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelisada kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, nelisada kuuskümmend seitse, hääletus algas. hääletus lõppes, vastu võetud. nelisada kuuskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. nelisada kuuskümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, nelisada seitsekümmend poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, nelisada seitsekümmend üks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, nelisada kuus, seitsekümmend kaks poolt, vastu erapooletud kontrollime, nelisada seitsekümmend kaks, hääletus algas. hääletus lõppes, selgelt vastu võetud. kompromiss kakskümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. nelisada kaheksakümmend kaks, Kluksmann ja teised poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kontrollime nelisada kaheksakümmend kaks, hääletus algas. hääletus lõppes, vastu võetud. nelisada kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud ja kontrollime nelisada kaheksakümmend kolm. lõppes. tagasi lükatud. nelisada kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelisada kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime, nelisada kaheksakümmend viis, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. nelisada kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. mis see Afko nüüd siis tahab? Afko kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Afko neli poolt, vastu, erapooletud. kontrollime Afko neljandat, hääletus algas hääletus lõppes, vastu võetud. AFCO seitse poolt, vastu, erapooletud. kontrollime AFCO seitse, hääletus algas. hääletus lõppes, tagasi lükatud. AFCO kaheksa kakskümmend neli neljakümne seitsme vastu, AFCO kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, noh, üheksa poolt. kontrollime AFCO kaheksandat. hääletus algas hääletus lõppes, tagasi lükatud AFCO üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. AFCO kümme poolt, vastu, erapooletud. kontrollime AFCO kümnendat. hääletus algas. hääletus lõppes tagasi lükatud. AFCO kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. AFCO viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. AFCO kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. AFCO kakskümmend poolt, vastu, erapooletud. AFCO kakskümmend kontrollime. jällegi väga tasavägine tulemus hääletus lõppes. tagasi lükatud. kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, AFCO kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud. kontrollime AFCO kakskümmend kaks, hääletus algas. hääletus lõppes, tagasi lükatud volitused. number üks, poolt, vastu, erapooletud. number kaks, poolt, vastu, erapooletud. tagasi lükatud kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud neli poolt. kontrollime kolmandat, olgu hääletus lõppes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 hääletus lõppes, selgelt vastu võetud, põhi, äh, volitus number kaheksa poolt vastu, erapooletud äh, vastu võetud, üheksa poolt vastu, erapooletud. kontrollime muudatusettepanekut number üheksa, hääletus algas. hääletus lõppes, vastu võetud kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaksteist poolt, vastu, erapooletud. kontrollime kaheteistkümnendat, hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud kolmkümmend kaks häält poolt, kolmekümne vastu. ja siis oleme jõudnud lõpphääletuseni. raport muudetud kujul, hääletus algas. hääletus lõppes, vastu võetud nelikümmend üks poolthäält, kakskümmend kaks vastuhäält, kaks erapooletut, õnnitlused raportöörile No, you have your next one. I have a petition from the groups. This. Wait a moment. Mr. Wallace. härra Wallace soovib sõna. ilma mikrofonita. meie fraktsioon QNGL esitab vähemusraporti selle raporti juurde, suur tänu. Thank you, Mr Wallace. aitäh, härra Wallace ja läheme nüüd Vietnami hääletuse juurde. Ähm, mulle on teatatud, et alustame hääletust päevakorrapunktist kaheksa Vietnami hääletuste osas see on nüüd siis viimane olukord, kui ma õigesti aru saan. hästi, hääletame siis kõigepealt äh, päevakorrapunkti kaheksa. päevakorrapunkt kaheksa, Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vaheline investeeringute kaitseleping meie arvamuse koostaja on Isabel Viiseler Liima. Isabel, kas soovid sõna? aitäh, esimees. paar sõna ainult. Prantsuse keeles teen seda. tahaksin tänada kõiki, kes osalesid läbirääkimistel. tahan tänada selle saavutatud tulemuse eest. kunagi ei ole lihtne kokkuleppele jõuda ja antud juhul Äh, saavutasime, mida soovisime. saavutasime oma eesmärgid ja selleks on see, et äh, paraneks inimõiguste olukord Vietnamis. milles me nõus ei olnud, oli tee, kuidas selleni jõuda. kuid oleme kõik nõus selles, kuhu tahame jõuda ja seepärast otsustasime hääletada selle resolutsiooni üle ilma et äh, hääletaksime nõusoleku andmise üle, edasilükkamise üle. meile tundus see õiglane. Äh, seda arvasid kõik need, kes läbirääkimistel osalesid. Äh, see võimaldas meil saata tõeliselt jõulise sõnumi. ja loodetavasti see toetus saab olema tõesti ühehäälne. ma tahan tänada kõiki kompromissivalmiduse eest ja selle eest, et parlament on võimeline saatma jõulise ühtse sõnumi. aitäh kõikidele! aitäh, kas keegi veel soovib kommenteerida? ei soovi, sellisel juhul hääletame. vastavalt hääletusnimekirjale muudatusettepanek number üks on tagasi võetud, kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid, kontrollime. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek number kaks langeb ära hääletust ei ole neljanda muudatusettepaneku osas. kompromiss üks, kes on poolt? vastu, erapooletuid? vastu võetud. kompromiss kaks, kes on poolt? vastu, erapooletuid? vastu võetud. üksteist hääletusele ei tule. kompromiss kolm, kes on poolt? vastu, erapooletuid? vastu võetud. kompromiss neli, kes on poolt? vastu, erapooletuid? vastu võetud muudatusettepanek kakskümmend kaks proua Haudalalt, kes on poolt, vastu. kuidas? ei, kompromiss nelja järel oli muudatusettepanek kakskümmend kaks, me oleme hääletuse keskpaigas, kes on poolt, vastu, erapooletuid? kontrollime kakskümmend kaks kompromiss viis on pärast muudatusettepanekut kakskümmend kaks. ja hääletus on avatud, hääletame muudatusettepanekut kakskümmend kaks. It's closed. hääletus on lõppenud. ja see on tagasi lükatud nüüd kompromiss viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime, kompromiss viis, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. selgelt vastu võetud. ja edasi lõpphääletus. arvamuse projekt muudetud kujul hääletus on alanud. kaks kolleegi on puudu. hääletus on lõppenud ja vastu võetud nelikümmend kaheksa poolt, kaheksa vastu, kuus erapooletut. So um, Now we come to item number ten. nüüd on meil päevakorrapunkt kümme. ja hääletusnimekiri on see siin. Euroopa Liidu ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise vabakaubanduslepingu sõlmimine, nõukogu otsus, kompromiss üks, kes on poolt? vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss neli poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss viis poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletuid kontrollime, kompromiss kuus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kompromiss kümme poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud. kompromiss üksteist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. elektrooniline hääletus, nimeline hääletus, hääletus on alanud. neli kolleegi on puudu, kolm, kaks kaks endiselt puudub. hääletus on lõppenud. nelikümmend seitse poolt, seitse era-, seitse vastu, kaheksa erapooletut. So that was one and a half hours of voting. poolteist tundi kestnud hääletus on nüüd läbi. aitäh kolleegidele osalemast. alustame otsekohe koordinaatorite koosolekut. nii et need, kes osalevad jääge kohale, ülejäänutele soovime ilusat päeva jätku ja kohtume pärastlõunal